daamid ja härrad, kallid kolleegid, tere õhtust teile julgeoleku ja kaitse allkomisjoni asetavale koosolekule. õnnitlen neid, kes siia esmakordselt valiti ja kes siia taas valiti. meie allkomisjonil on petlik nimi, me oleme küll allkomisjon, kuid me ei ole teisejärguline komisjon, meid, me tegeleme oluliste küsimustega. julgeoleku ja kaitse allkomisjon ei ole mitte ainult arutelukomisjon, kus arutatakse ebareaalsete küsimuste üle nagu Euroopa ühine kaitse, vaid me arutame julgeoleku ja kaitse küsimuste üle, mis on kirjas aluslepingutes ja mis äh, on täiesti reaalsed tänu institutsioonidele ja tänu ühistele operatsioonidele ning äh, oleme teinud koha peal ja ka siin komisjonis väga head tööd, loodan, et see töö ka jätkub. seega kuulutan koosoleku avatuks, tuletan teile meelde, et oleme siin selleks, et valida allkomisjoni juhatus, nii esimees kui ka aseesimehed. omalt poolt tagan esimehe valimise ja eh, loen ette ka asendusliikmed, kes hääletusel osalevad puuduvate täisliikmete asemel. Eh, sotsialistide fraktsioonis on härra Viktor Bushinaru, kes osaleb hääletuses ja Rahvaparteist härra Ivo Pelet ja härra McAllister. kvoorum ehk kaheksa liiget on koos. seega nüüd palume esitleda kandidaate, pöördun fraktsioonide poole, et nad esitleksid oma kandidaate, palun, Jeffrey Van Orden uh,. aitäh, lugupeetud esimees, tahtsin öelda, kui hea meel meil oli töötada teie juhatuse all, aitäh tehtud töö eest Euroopa konservatiivide ja reformistide nimel esitan proua Anna Fotiga allkomisjoni esimehe kandidaadiks. proua Fotiga on äh, endine Poola parlamendi liige, ta oli Poola presidendi kantselei juhataja samuti ja ta on olnud ka Poola äh, välisminister mitmeid aastaid, nii et ta toob endaga kaasa väga palju kogemusi sellesse rolli ja ma arvan, et ta on väga hästi ette valmistatud, et seda komisjoni juhatada. aitäh, proua Futiga, kas te olete nõus olema kandidaat? jah, ma olen nõus. aitäh proua Fotiga on meie allkomisjoni täisliige ja ta on ka täitnud finantshuvide deklaratsiooni, seega ta võib olla kandidaadiks. kas on teisi kandidaate? Anna Gomes lugupeetud esimees, ka mina tahaksin teid eh, tänada suurepärase tehtud töö eest selle allkomisjoni esimehena ja tahaksin eh, iseenda nimel ennast kandidaadiks nimetada. ma ei kahtle absoluutselt ECR-i fraktsiooni kandidaadi kõrges kvaliteedis, kuid ma usun, et ECR on alati äh, omanud positsioone, mis seavad kahtluse alla Euroopa Liidu tasandi julgeoleku ja kaitsepoliitika. kui see on äh, selle kandidaadi liin, siis ma arvan, et ECR-i kandidaat ei sobi meie allkomisjoni esimeheks. mina olen selle allkomisjoni liige olnud algusest peale, kahe tuhande neljandast aastast peale ja ma tean, kui palju tööd on siin komisjonis ära tehtud selleks, et meie äh, allkomisjoni tõsidust tõendada ja ma arvan, et proua Fotiga võiks samuti siin selgitusi anda, kuid kui ta on samal seisukohal kui tema kolleeg härra Van Orden, kes pakkus välja tema kandidatuuri ja kes on alati väga selgesõnaline olnud, toetades seisukohti, mis on täiesti vastuolus Euroopa Liidu tasandi julgeoleku ja kaitseküsimustele, nii et ma arvan, et eriti praegusel hetkel, kus Euroopa Liit seisab silmitsi suurte kriisidega oma naabruses ja kus julgeoleku ja kaitsevõimekus on väga olulisel kohal, ma tahaksin nüüd siis paluda proua Fotigal meid valgustada oma seisukohtade suhtes ja ma tahaksin küsida talt, kas ta jagab härra Van Ordeni seisukohti ja tahaksin teatavaks teha ka oma kandidaadi ning palun salajast hääletust. kaks märkust. kõigepealt äh, kandidaatide esitamine. kas seda peab tegema kas fraktsiooni nimel, te esitasite ennast kandidaadiks iseenda nimel. Äh, kas kandidaate saab esitada kas fraktsiooni nimel või siis kaks liiget peavad toetama kandidatuuri, on vaja viieprotsendilist toetust, see tähendab kahe äh, täisliikme toetust, kui teil on see olemas, siis võite tõesti ennast kandidaadiks esitada. ja poliitilises plaanis nüüd annan sõna ECR-i fraktsioonile, kes esitas proua Fotiga kandidatuuri. härra Van Orden, palun. Uh, aitäh, esimees, kui tohib, siis ma kõigepealt ütleksin, et ähm, me ei räägi siin minu kandidatuurist, vaid me äh, räägime proua Fatiga kandidatuurist, kelle on üles seadnud meie fraktsioon, seda esiteks. teiseks Euroopa Parlament, mis on demokraatlik kogu ja mis esindab väga paljusid erinevaid äh, riike ja erinevaid poliitilisi seisukohti ja on ju ka täiesti õigustatud, et neid esindatakse ja kolmandaks Neid äh, kandidatuurid seadakse üles vastavalt tondisüsteemile, mis muidugi tagab selle, et ka väiksemate fraktsioonide huve äh, ja rii-, ja ka väiksemate riikide huve kaitstakse. nii et minu meelest on väga ohtlik samm, kui me siin äh, võtame teistsuguse suuna, aga ähm, ka proua Fatiga soovib midagi öelda. palun, proua Fatiga. aitäh, esimees. ma esindan Poolat minu valijad on Poolast ja ma juhtisin ka Poola delegatsiooni parlamentide vahelisel konverentsil, kui rääkisime läbi Lissaboni lepingu küsimustes. ma tean väga hästi artikli nelikümmend kaks sisu, mis käsitleb ühist julgeoleku ja kaitsepoliitikat. seetõttu räägiksin iseenda nimel kui ütlen, et nii selle artikli vaim kui ka selle sõnastus räägib ühisest kaitse- ja julgeolekupoliitikast ja seal on ka öeldud, et see ei äh, puuduta liikmesriikide õigust oma julgeolekut kaitsta teistes liitudes, näiteks NATO ja eriti võttes arvesse kommunistliku opositsiooni Poolas, on meie jaoks väga oluline, et NATO kaitseb meie julgeolekut. sellepärast olen ma täiesti eh, truu sellele, mille ma läbirääkimistel saavutasin, see ratifitseeriti Poolas, Poola parlament võttis selle vastu, selle allkirjastas eh, Poola president, nii et äh, see on seaduse jõuga, see annab mulle kohustused ja ma usun sellesse. ma, aga ma ei soovi, et see ühine julgeolekupoliitika asendaks selles väga keerukas eh, piirkonnas, kust ma tulen, eh, NATO kaitse, aitäh! aitäh selle sõnavõtu eest, härra Pašku soovib veel sõna uh,. kõigepealt, mis puudutab menetluslikku poolt, siis mina olen üks neist äh, inimestest, kes toetab äh, minu kolleegi Anna Komeši kandidatuuri, on ka kindlasti teisi, kes seda teevad, kuid äh, küsimus ei ole mitte kandidaadi isiklikes omadustes, vaid küsimus on suhtumises komisjonis, mis kuulub, äh, mis on Euroopa Liidu osa, kui me räägime julgeoleku- ja kaitsepoliitikast Euroopa Liidu sees, komisjonis, mis on just selleks loodud, et seda ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat toetada ja edasi arendada ja äh, ütlen ka omalt poolt, et ma toetan täiesti NATO-t, mina välisministrina ka pidasin läbirääkimisi Rumeenia astumise üle NATO-sse, aga siin ei saa seada üksteise vastu neid kahte poliitikat, et kas üks või teine, nad täiendavad üksteist Äh, nii et äh, mina ei saanud teie mõttest päriselt aru, muidu ma poleks sõna võtnud, aitäh. kallid kolleegid, me oleme seda arutelu juba viis aastat siin allkomisjonis pidanud. nii et äh, teen teile ettepaneku minna menetlusega edasi. me hääletame siis kas aplausiga, kui proua Fotiga on ainuke kandidaat või elektrooniliselt salajasel hääletusel, kui proua Gomes jääb oma kandidatuuri juurde. Anna, siis hääletame elektrooniliselt, salajane hääletus. palun teil kõigil otsida välja elektroonilised hääletuskaardid proua Gomeshi kandidatuur on esitatud, rohkem kui kaks äh, täisliiget siin komisjonis toetab tema kandidatuuri, nii et kõik on reeglitepärane. proua Gomes on selle all komisjoni täisliige, ta on täitnud oma finantshuvide deklaratsiooni, nii et äh, tema kandidatuur on vastuvõetav, seega on meil elektrooniline salajane hääletus. ja meil on pluss ja miinus klahvid. roheline klahv pluss on siis proua Fotiga jaoks, kui te vajutate rohelist klahvi, siis hääletate proua Fotiga poolt, kui vajutate miinusklahvi, punast klahvi, siis hääletate proua Gomeshi poolt. kas see on kõigi jaoks selge? nii et hääletus on nüüd alanud il y a deux cartes en trop. Ah, deux personnes sont en trop. kaks inimest on üle. ainult täisliikmed saavad hääletada. kaks kaarti on üle. nüüd on üks kaart veel üle. üks inimene on üle. ma ei tea, milline fraktsioon siin vastutav on kas see olukord on nüüd lahendatud? tuletan teile meelde, Rahvaparteil on üheksa häält, sotsialistidel kaheksa, ECR-il kolm, ALDE-l kolm, uuel kaks, rohelistel kaks, EFTD-l kaks ja fraktsiooniliste, fraktsioonilise kuuluvuseta äh, liikmetel üks hääl. mul on endiselt üks inimene siin üle. kui te saaksite nüüd oma kaardid välja võtta, need inimesed, kes ei hääleta. palun. ahah, nüüd on, nüüd on hästi, ei ei, endiselt kolmkümmend kaks inimest. kas kõik fraktsioonid saaksid omavahel nüüd kokku leppida selles, kes hääletab? nüüd on kolmkümmend inimest, väga hästi. seega on hääletus alanud, kolmkümmend hääletajat. kas kõik on hääletanud? hääletus. ei, endiselt kolmkümmend üks inimest. see ei ole ometigi väga keeruline vähemalt ei ole meil siin äh, kakssada viiskümmend inimest. avame uuesti hääletuse. roheline klahv on proua Futiga jaoks ja punane proua Komisjoni jaoks ja endiselt on meil kolmkümmend üks hääletuskaarti masinas PPÖ, see okei okay.? rahvapartei on okei okay., mina kaasa arvatud, kaheksa hääletajat Äh, sotsialistide poolt, ahah, nüüd on kolmkümmend inimest, kes hääletavad. seega hääletus on lõppenud ja tulemus viisteist inimest toetab proua Fatigat, kaheksa proua Goomest. enamus on saavutatud ja proua Fotiga on valitud esimeheks. annan talle kohe koosoleku juhtimise üle. nägemist. Vous pouvez emmener le impetus. Hein. quorum is reached, so it's okay. Mm-hmm. I would like to, to thank this. soovin tänada allkomisjoni julgeoleku ja kaitse allkomisjoni selle eest, et valisite mind sellele ametikohale esimeheks suur tänu ka eelmisele esimehele tema suurepärase töö eest. ja ma igal juhul luban kasutada tema kogemusi nagu ka sekretäriaadi kogemusi oma töös. nüüd äh, lubage mul minna tänase päevakorra teise punkti juurde, nimelt valime aseesimehed sellele allkomisjonile. kvoorum on saavutatud, asendusliikmed on samad, kes asendavad äh, allkomisjoni täisliikmeid. nii et annan nüüd äh, sõna fraktsiooni esindajale, kes soovib seada üles kandidaadi esimese aseesimehe kohale. härra Kelam, teil on sõna. Thank you very much, madam. suur tänu ja palju õnne teile. rahvapartei fraktsiooni poolt sooviksin esitada esimese asi esimehe kandidaadiks oma kolleegi Mihhail koomerid. Mihhail Kaaleri, kellel on suurepärane äh, kogemus äh, kaitse- ja julgeolekupoliitikas, ta on olnud pikka aega koordinaator, ta on näidanud üles oma valmisolekut koostööks ja oma kompromissivalmidust, nii et meie kandidaat on Mihhail Kaaler, aitäh! aitäh, härra Kelam! kas kandidaat võtab selle kandidatuuri vastu? jah aitäh. finantshuvide deklaratsioon on samuti esitatud, fraktsioon on selle kandidaadi üles seadnud, nii et teen ettepaneku valida selle allkomisjoni aseesimehe ühise heakskiidu teel. Thank you and therefore we have elected uh, vice aitäh, niisiis esimene aseesimees on valitud ja palun liituge meiega siin poodiumil Yeah. Second vice chair. Who is? She is also for the EVP. Mm-hmm. So also and name uh, vice chair Stettina. Mm-hmm, yeah. Mm-hmm. Uh, um. The second uh, vice chair was teise aseesimehe kandidaadi on samuti üles seadnud üks fraktsioon. nii et äh, palun, härra Kela. aitäh veel kord. rahvapartei nimel sooviksin üles seada teise aseesimehe kohale kolleegi Jaromir Stettina, kes istub äh, seal paar tooli edasi. härra Stettina, kas äh, võtate vastu selle kandidatuuri? Thank you. jah, aitäh. finantshuvide deklaratsioon on samuti esitatud, nii et teen ettepaneku võtta see kandidatuur vastu, valida see kandidaat ühise heakskiidu teel aitäh, härra Stettina valiti teiseks aseesimeheks sede all komisjonile. palun liituge meiega siin poodiumil. Um, now, please, uh, as the representative uh, and nüüd äh, palun äh, Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esindaja äh, seab üles kolmanda aseesimehe kandidaadi. proua esimees, mul on väga hea meel seada üles kandidaadina oma kolleegi Khan, kes on äärmiselt osav poliitik, eelkõige just kaitseküsimustes. aitäh finantshuvide deklaratsioon on esitatud. härra Kaan, kas te seate oma kandidatuuri üles? jah, aitäh. jah, palun valime selle kandidaadi ühise heakskiidu teel, sest teisi kandidaate ei ole. aitäh it was uh, the last uh, four candidature for, for ja viimane aseesimehe koht S ähm, sellele seab kandidaadi üles kuue fraktsioon. kas palun kuue esindaja seaks üles kandidaadi? proponer a Sabine Lusin. jah, suur tänu, meie sooviksime välja pakkuda Sabine Lüsingi kandidatuuri, ta on juba äh, kahe tuhande neljandast aastast saadik ning ta on äh, töötanud erinevates komisjonides möödunud ametiaja jooksul ka sede komisjonis äh, ning meie fraktsioon valis just tema välja möödunud ametiaja jooksul tegeles ta äh, siin komisjonis äh, oluliste teemadega ning äh, seetõttu kuue nimel me sooviksime, et tema saaks juhatuse valitud. kas olete oma kandidatuuri ülesseadmisega nõus, proua Lösing? jah. finantshuvide deklaratsioon on esitatud parlamendile ja seetõttu saame allkomisjoni neljanda aseesimehe valida üldise heakskiidu teel. aitäh. ja palun liituge juhatusega siin poodiumil. Thank you, now we moved. aitäh, lähme nüüd kolmanda päevakorrapunkti juurde. ja palun teil heaks kiita järgmiste koosolekute ajakava kuni selle aasta lõpuni, detsembrini. esimene koosolek toimub üheteistkümnendal septembril. meenutan, et see on siis pärast suvevaheaega, pärast puhkusi ja sellel ajal toimub olulisi sündmusi, see on oluline aeg, kus toimuvad ka ettevalmistused järgmiseks NATO tippkohtumiseks, mis toimub septembris Walesis. nii et tõenäoliselt seisab meil ees väga palju tööd. ja kutsun ka laiendatud juhatuse liikmeid üles kohtuma Strasbourgis, et arutleda oluliste küsimuste üle, mis puudutab allkomisjoni tööd. nii et äh, kui olete nõus selle ettepanekuga, kui kellelgi vastuväiteid ei ole, siis võtame aluseks äh, selle ajakava, mis on välja pakutud. okei okay,, so there is no any other business uh, muid küsimusi päevakorras ei ole, nii et lõpetame meie koosoleku, suur tänu kõigile veel kord, suur tänu juhatuse valimise eest!